jätkame täiskogu osaistungjärguga. eilse päeva istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on teile edastatud. kui kellelgi ei ole märkusi või pretensioone protokollide kohta, on protokollid kinnitatud. nüüd läheme